kallid kolleegid, ma paluksin, et istuks oma kohtadele. ja äh, avan meie tänase erakorralise kohtumise eelarvekomisjoniga mm. äh, ma eeldan, et päevakorra kohta märkusi pole ning äh, ähm, eeldan, et need kolmepoolsed läbirääkimised ja nende protokoll Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kohta äh, esitatakse loodetavasti selle koosoleku lõpuks ning äh, meil on täna ka üks lisapäevakorrapunkt ja see puudutab äh, ülekandeid. nüüd äh, räägime me kolmepoolsete läbirääkimiste mandaadist kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve küsimustes ja Georgia, äh, volinik Georgieva esitas meile äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveprojekti ja ma annaksin nüüd sõna Jose Manuel Fernandesile, et ta annaks omapoolse analüüsi ja ülevaate sellest. Merci, monsieur le president, je vais parler. suur tänu, ma räägin portugali keelt. Nós temos linhas claras eh, que foram suur tänu. Äh, tahaksin teile meelde tuletama, et äh, ettevõtlus, äh, tööhõive, ettevõtluse korraldamine olid need teemad, mis olid meile eriti tähtsad kolm eh, E-d siis inglise keelest, eh, eh, tööhõive küsimus, VKE-de toetamine, meil on vaja head soodsat tegevuskeskkonna ettevõtetele, nii et jõuame sinnamaani, et üks A on meie jaoks prioriteet. aga loomulikult on oluline siin ka sisemine solidaarsus ja selle solidaarsuse küsimuse osas ei tohi me unustada mitte ka üht, ühtekuuluvuspoliitikat ka see toetab äh, töökohtade loomist ja majanduskasvu. väga sageli jäetakse see aga kahe silma vahele. Äh, edasi muidugi on oluline väline solidaarsus, me ei tohi mitte uskuda, äh, unustada, et Euroopa Liit on väga suureks doonoriks, suurimaks doonoriks globaalselt, meil on väga olulised asüüli, migratsiooni toetusskeemid, ning äh, humanitaarabi, toetused äh, üle ilma, äh, kõik see, mis Euroopa kontinendi ümber toimub, selle jaoks on ka vaja instrumente, nii et välise solidaarsuse eesmärke täita. kolm ja neli on siin seetõttu väga olulised punktid. Läheme edasi komisjoni ettepaneku juurde me oleme juba oma ettepaneku mandaadi jaoks äh, kokku pannud, äh, ma tunnustan komisjoni ettepanekut ning tahaksin siin teha äh, mõningad üldised märkused, mis meie arust peaksid olema kõigile selged. meil oli veidi aega tagasi Äh, läbirääkimised Euroopa äh, strateegiliste investeeringute fondi äh, läbirääkimised otsustasime ära, aga kui võimalik, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Sotsiaalfondi vahendeid ei tohi selles osas piirata. kindlasti peame seda silmas pidama. tahaksin teile meenutada ka ühte, mis tihti ununes, mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisel Äh, kinnitas parlament heaks äh, vahendite vähendamise, sellepärast et meil on vaja vahendites paindlikkust. Äh, Junckeri plaani, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi jaoks oleme me kasutanud ära kasutamata vahendeid ja nõukogu unustas need marginaalid ära mis äh, poliitiliste eesmärkide täitmiseks olid ette nähtud. me tahame tõhusat äh, eelarvet, me tahame, et kasutatakse just neid marginaale, mis on ette nähtud poliitiliste programmide jaoks, meie prioriteetide jaoks, selleks et tagada töökohtade loomist ja majanduskasvu ning eelkõige ka sellepärast, et toetada äh, noorte tööhõive hoogustamist, ka see on meie prioriteetne tegevus COSME äh, programmi puhul, mis on siis VKE-de toetusprogramm, selleks, et nende konkurentsivõimet äh, toetada. Äh, siin on näha tagasiminekut kulukohustuste osas ning võttes arvesse meie ettevõtluse ja ettevõtete toetamise ning tööhõive toetamise eesmärke, selles valguses äh, leidsime me, et me peame rohkem äh, tähelepanu pöörama just sellele küsimusele. noorte tööhõive äh, on küsimus, millega tuleb tegeleda. protsessi kiirendamisega ei ole me me kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks mingisuguseid kulukohustusi ette pannud ja ka siin on vaja tegutseda. see tähendab, et me peame aru saama, mikspärast äh, on tekkinud siin praegu see paradoks, et äh, meil on tohutu suur äh, noorte töötus Euroopa Liidus, siis on meil ka eesmärk seda vähendada, aga meil ei ole, meil neid vahendeid, mis selleks ette nähtud on, kasutada ei saa. nii et meil on vaja konkreetselt vahendeid selleks, et konkreetset eesmärki teenida ja kui meie prioriteet on ikkagi noorte töötuse vähendamine, siis me peame sellest kinni pidama. kokkuvõttes lähtume me eeldusest, et äh, lubatust äh, tuleb kinni pidada, nii et need kohustused, mis äh, kõnes juba ja tekstis võeti mitmeaastase finantsraamistiku puhul, need projektid ja programmid, millel äh, Äh, oli mitmeaastase finantsraamistiku osas täita äh, mitmeaastased eesmärgid, need tuleb äh, ellu viia, siin ei tohi tekkida probleeme maksete osas, mis nende projektide elluviimist takistab ning õõnestab ka seetõttu meie kodanike usaldusväärsust meisse. see on aktsepteerimatu. kui meil ei ole piisavalt vahendeid praegu oma kohustuse täitmiseks nii et äh, maksete plaani osas äh, oleme me seda piiranud, äh, selle oleme ka komisjoni ja nõukoguga kokku leppinud ning meil on vaja see lõplikult paika panna ja ära teha ja väsitav on see, et me räägime tavapärastest asjadest, mis on juba et-, peaks olema täiesti arutlusetagi selge, selge. see, mis on lubatud, tuleb välja maksta nii et öö, äh, oleme andnud lubaduse ja tuleb sellest maksta. komisjoni eelarve ettepaneku osas sada viis, üle saja viiekümne kolme äh, miljoni, miljoni öö, äh, kulukohustusi ja sama palju öö, plusspoole peal see tähendab seda, et äh, meil on kulukohustusi kaks koma viis protsenti rohkem, kaks koma kaks miljardit eurot äh, kulukohustusi. nii et kahe koma kahest miljardist on äh, üks koma kaks miljardit peatükis kaks. edasi, veel üks oluline aspekt siin aga see on samas positiivne ja negatiivne. Äh, kolmas äh, punkt, äh, mis puudutab üldeelarvet, siin peame me ka jääma paindlikuks. me ütleme alati, et paindlikkuse instrumendid siis üldises paindlikkuse paketis on vajalikud, aga siin ei ole meil tekkinud mingisugust uut raha või uusi vahendeid vähemalt nii oleme meie sellest arest, aru saanud. see on lihtsalt mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkuses kokku näha. edasi, mis puudutab konkreetseid eelarveridu, siis üks A, kuus koma üks ja kulukohustusi üks koma neli üksteist koma neli. Äh, me peame vaatama seda rida konkreetsemalt, äh, seda me oleme ikka ja jälle ka toonitanud. Äh, Junckeri plaani vaadatakse iga-aastaselt üle, samamoodi Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu osas me oleme alati öelnud, et me võimalik avalike vahendite raames toome tagasi selle, mis nendelt kahelt fondilt on ära võetud. see tähendab, nõukogu ja komisjon peavad ka täpselt samasugust eesmärki oma tegevuses täitma. nii et äh, kohustuste osas mitmeaastases raamistikus äh, tuleb kinni pidada ja parlament ei tohi olla siin ainukene, kes äh, Äh, poliitilistest äh, eesmärkidest kinni peab pidama, vaid nõukogu ja komisjon peavad olema meiega ühes paadis. Äh, on ju programme, mida Euroopa Komisjon haldab ja nõukogu peab samamoodi oma kohustustest kinni pidama. edasi eelarverida üks B. lisandumine võrreldes aastast kaks tuhat viisteist, siis kulukohustuste osas ja tagasiminek on äh, maksete osas neli protsenti. siin peame me ka vaatama, kas need äh, kohustused, mida me oleme võtnud, ei ole ohus. kakskümmend koma kuus miljardit eurot äh, on kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastat ette nähtud nii, et kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vahemikus välja maksmata ettevõtmised kinni makstaks Äh, üks B puhul äh, noor, noorte tööhõive, seda ma juba nimetasin, see on loomulikult äh, meie prioriteet endiselt, me peame tagama seda, kuidas me neid initsiatiive toetada saame, mis kaks tuhat kuusteist heaks kiidetakse ning need programmid tuleb kohandada ning rakendada edasi jagu kaks, ka siin on väike tagasiminek äh, kulukohustuste osas ning ka maksete osas. oktoobris äh, peame vaatama äh, need summad üle, tavaliselt käib see ülevaatus just oktoobris, siin kindlasti ka Vene embargo mängib rolli ja avaldab mõju. selle jao all on ka programm, programmid, mille puhul on eh, mõlemad pooled eh, suuremamahulised kui varem, eh, jagu kolm, siin tuleb kasutada paindlikkusinstrumente nendeks eesmärkideks, sada kakskümmend neli miljonit eurot, aga see on palju suurem summa kui see, mis meil praegu kasutuses on ja praegu on selge, et äh, pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed on juba need, mida me tahaksime hea meelega rakendada ning äh, meie vaate kohaselt on need ka meie eesmärgide täitmiseks väga olulised. edasi äh, jagu neli seda tuleb vaadata Äh, kolmanda jao valguses, eriti kui me vaatame migratsiooni ja asüüli taotlejatega seotud teemasid, me tunnustame, et äh, kulukohustuste osa on viis koma kuus protsenti kasvanud, äh, sada kuuskümmend miljonit eurot aga maksete osa on kasvanud kakskümmend kaheksa protsenti nii et muidugi tervitame seda siin võime, aga see on kõik väga suhteline, miks, sellepärast et äh, see suurenemine tuleneb ka sellest, et äh, minevikus on äh, maksmata jäetud ja see loomulikult on häbilugu. üks koma seitse miljonit eurot on vaja intresse maksta, sellepärast et maksetega on hiljaks jäädud kaks tuhat viisteist on siis need arved maksmata jäetud. Need probleemid tekivad ikka ja jälle. see aga ei muuda mitte kuidagi meie prioriteetide arutelu äh, kordan hea meelega, ütleb kõneleja, peame selle maksete probleemi lahendama, ilma et me seaksime küsimärgi alla meie prioriteedid. nüüd äh, pilootprojektide puhul ma juba ütlesin seda, et äh, me töötame edasi nende lepingute kallal, mida me tahame, edasi viies jagu, sellest oleme ka rääkinud, siin peame pidama kinni ka nendest kohustustest, mis on võetud, me ei tohi unustada mitte seda, et Euroopa Liit vajab piisavalt rahavahendeid ka siis, kui nad on äh, peenikesed, selleks, et äh, seista oma ülesannete kõrgusel. ma loodan, et äh, need ettepanekud on nõukogule abiks, selleks, et komisjoni eelarvealast ettepanekut hästi mõista. kahekümne kolmandal juunil hääletame komisjonil, eh, juulis täiskogul, eh, neljateistkümnendal juulil toimub kolmepoolsed läbirääkimised ja ootan komisjonilt ja nõukogult eh, vähemasti positiivset suhtumist, kompromissivalmidust ning sellist käitumist, kus need lubadused, mida on juba antud, neist peetakse kinni ja et õigusaktidest äh, mitmeaastases raamistikus peetakse samuti kinni, aitäh! Je remercie notre rapporteur général. Äh, suur tänu teile, härra Fernandes. ma äh, tervitan teie pühendumust sellele tööle, sest raport puudutas üheaegselt nii õiguslikku alust, strateegiliste investeeringute fondi jaoks ja kui ka puudutas äh, siis äh, mandaati kolmepoolsete läbirääkimiste edasiarendamiseks. nüüd äh, majanduskasvu toetamine, töötuse vähendamine, noorte tööpuuduse vähendamine ning samuti ka migratsioonivoolugude haldamine loodetavasti kõik need prioriteedid leiavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves ka kajastust ma paluksin nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportööri proua Indias Saavalit, et ta samuti sõna võtaks. suur tänu, härra esimees. E, e, härra Meier kindlasti e, räägib palju detailsemalt, aga kui ma te, mulle juba sõna andsite, siis on räägiksin üldiselt, ütleks, et seda, et me jagame eesmärgi mandaadi koha pealt see on, puudutab siis meie komisjoni seisukohti komisjoni, Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta. tegemist on äh, kahe tuhande, tegu on nii-öelda tavapärase äh, eelarvega, kus me saame tegeleda tuge, tuleviku ja mitte minevikus kulutamata jäetuga. ning äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal jääb kakskümmend miljardit eurot maksmata, kuid tundub, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olukord normaliseerub ning sellega seoses saame rääkida uuesti tulevikust. arutelu peaks olema ka äh, nagu äh, peaks olema see, mille abil läbirääkimisi edasi pidada ka finantsraamistiku küsimustes me eh, praegusel hetkel juba räägime Euroopa Liidu esmastest prioriteetidest, näiteks komisjoni eh, investeerimisplaan, samuti ka Vahemere eh, kriitiline olukord seoses immigrantidega ja samuti ka suhted Ukrainaga, suhted Venemaaga, ühesõnaga on palju selliseid küsimusi, mis, mida ette ei olnud võimalik näha, nagu see on ka normaalne peame seega uuesti e, üle vaatama kogu finantsraamistikku, seega peame arutama mitte ainult eelarve küsimust, vaid peame arutama ka seda, mida meie Euroopa, meie arvates Euroopa Komisjon peaks e, finantsraamistiku küsimuses tegema, sest on olemas selliseid prioriteete, mida praeguste hetkel välja pakutud summadega pole võimalik e, kasutusele võtta ei ole mõtet ühest eesmärgist äh, või prioriteedist raha ära võtta, et seda teise ümber paigutada, sest kõik need prioriteedid on võrdselt olulised. Äh, see oleks minu poolt kõik. suur tänu. terviseks, aga härra Kölmel Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Suur tänu, esimees ka mina tahaksin tänada väga äh, raportööri härra Fernandest äh, põhjaliku raporti eest ning selle töö eest, mis ta on ära teinud. meie fraktsiooni poolt tahaksin ma öelda, et ühest küljest äh, saan olla nõus sellega, mis ta ütles paljuski, me oleme loomulikult oma prioriteete kohta palju kuulnud, äh, kus kulutusi peaks tegema loomulikult äh, on need äh, täiesti vältimatud, äh, olukord meie välispiiridel, meie välispiiride turvalisemaks muutmine ning ka inimeste aitamine, et nad Vahemeres ei upuks. Need on täiesti mitte vaidlusalused teemad meie jaoks, aga teisest küljest ütleme me ka, et ka meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve puhul peaksime üldiselt Äh, põhimõtted silmes hoidma ning mõtlema selle üle, millise poliitika eest me seista tahame. me ütleme siin eelarve valdkonnas, et me tahame rohkem lähimuspõhimõtete järgimist. me ei taha mitte alati ainult äh, Euroopa Liidu ülest pädevust, sellepärast et Euroopa Liit saab ju paremini asjadega hakkama kui liikmesriigid, vaid me tahame äh, kõik neid olukorda nutikalt laheneda, me peaksime lähemalt vaatama, mille eest me oma raha kulutame täpselt ja kas üldse on vajalik, et Euroopa Liit kõikides nendes valdkondades eh, tegutsema asub. ja nüüd konkreetsemalt ilma kõneajaga ületamata eh, on kaks aspekti väga olulised, esiteks me teame, et me oleme juba kordi ja kordi rääkinud siin et meil on maksmata arvetega suured probleemid ja kui me tahame tõsiselt selle asjaga tegeleda, siis äh, me peame siin äh, seda mandaati äh, juba esimesena kasutama. me oleksime pidanud ka saama kontrolli alla selle, et kulukohustused ei tohiks üle pea meil kasvada, me peame neid piirama nii, et äh, Äh, maksed oleksid äh, suuremad kui kulukohustuste read, aga me vaatasime selle põhjal, mida härra Fernandes meile ette kandis, et asjad näevad praegu hoopis teisiti välja. loomulikult oleme kuulnud ilusaid kõnesid äh, proua Georgieva voliniku suust, aga need numbrid on üks asi, mida kuulda, teine asi on neid uskuda sealt edasi arvan ma, et me peame äh, ka eelmisest äh, eelarvemenetlusest äh, võtma kogemusena kaasa selle, et komisjoni, nõukogu ja parlamendi vaheline pingeseis, kes kõik on eelarve eest vastutavad, pea, peaks parlamendi osalust ka selles mõttes kajastama, et me oleme aluslepingute eest äh, vastutavad, me peame ka oma vahendite võimaluse eest pidema äh,, seisma äh,, aga sissemaksed teevad ikkagi liikmesriigid äh,, selle, seetõttu on suurem hoob nõukogu käes ja me peame kõik selle arvesse võtma ja mitte tegema sellist nägu, et meie Euroopas äh,, Euroopa Parlamendina saame otsustada meie sissetulekute eest, seda me ei saa ja sellepärast äh, Äh, on ka see menetlus äh, äh, pingeline, me peame aga ütlema ka siis, kui maksmiseks läheb, et see, kes selle teenuse on tellinud, peab sellest ka maksma. suur tänu, härra Ali, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, ma tahaksin tänada härra Fernandesit äh, ja talle tunnustust avaldada selle väga detailse ülevaate eest, mille ta täna esitas, äh, tõesti, ta laskus üksikasjadesse ja kaalus kõiki eelarveridasid, meie näeme seda eelarvet niimoodi, et põhimõtteliselt on tegemist äh, eelarvega, mis on suunatud äh, meie peamistele prioriteetidele. tööhõive, ettevõtlus, majanduskasvu edendamine, makseeraldised äh, tõusevad äh, poolteist protsenti, kulukohustused viis koma viis protsenti ja aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks eeldame me siis, et ähm, ja ma siin vahemärkusena ütlen, et me oleme sellest asjast siin ikka ja jälle ju rääkinud, peaksime me lootma siis mingisugust tasakaalu maksueraldiste ja kulukohustuste vahel. aastal kaks tuhat kuusteist nõuame me ikka ja jälle seda, et rallid väheneksid, et väljamaksmata kulukohustuste hulk oleks oluliselt väiksem, et äh, maksegraafikust peetaks kinni, et leitaks toetusvahendeid SME, äh, mm, väikese keskmise suurusega ettevõtetele ja et äh, leiaksime me ka võimalused, kuidas toetada teadus- ja arendustegevust jah, äh, põllumajandusel on eraldatud vahendeid ja nii edasi. lisatoetust nähakse eelarves ette rändeküsimustele ja Euroopas rändega seonduvale nii nagu ka raportöör ütles samas aga kulukohustuste, vabandust, makseeraldiste tõus tegelikult vastab inflatsioonimääradele, ega siis teisisõnu pole tegemist suuremat sorti tõusuga. ja põhimõtteliselt äh, on nii, et Euroopa Liidus jäävad need asjad samale tasandile teine asi, millele me peaksime keskenduma, on ühtekuuluvuspoliitika. me räägime siin majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest äh, ja siin on maksed vähenenud neli protsenti. lõhed aga liikmesriikide vahel ainult äh, kasvavad äh, ja ma ei ole sugugi veendunud, et eelarveks, kärbeteks on see just kõige parem koht veel üks asi, millega me peame arvestama, on tõsiasi, et makseeraldised äh, halduskuludeks tõusevad kolm protsenti. ma loodan, et äh, siin on kalkulatsioonid õiged, aga üldiselt me toetame selle eelarve peamiseid eesmärke, mis puudutavad tööhõivepoliitikaid, rändepoliitikat ja äh, neid valdkondi, mis puudutavad siis seda, millega üritatakse Euroopa Liidu rolli maailma tasandil äh, suurendada ja loodetavasti härra esimees äh, kaitseb meie seisukohti aruteludel. suur tänu, proua Nirjada. suur tänu, härra esimees jällegi ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile, e-, esitlus oli detailne ja tegelikult kordan seda, mida ütlesid väga paljud kolleegid juba praeguseks Euroopa Ülemkogu lõppjäreldused töökohtade ja majanduskasvu tagamiseks peaksid olema lõppjäreldustes sees ja see oleks täiesti õigustatud, komisjoni ettepanekus ei ole ette nähtud kulukohustusi noorsoo- ja tööhõivealgatusele, nii nagu kolleegid ütlesid, aga et ka probleem äh,, programmid nagu COSME ja teised VKE-sid toetavad programmid äh, on näinud suuri kärpeid. ja mulle tundub, et suured prioriteedid ei ole saanud piisavalt tähelepanu tööhõive osas, eriti me räägime, peame ju rääkima korralikest töökohtadest, aga tahaksin veel rääkida rändeküsimusest, see on keskse tähtsusega ja see teema jääb püsima, praegu aga on meie fookuses valed asjad, me ei peaks mitte ainult äh, rääkima rändest äh, vastuvõtmise osas äh, me peaksime absoluutselt ümber mõtlema oma rändepoliitika loogika üle vaatama ja mina arvan, et rohkem peaksime keskenduma sellele märksa rohkem kui seni, äh, selleks et see verejooks peatada, kas konflikti lahendamiste läbi päritoluriikides. meie fookuses peaks olema inimeste elu parandamine, mis on täiesti normaalne ja me peame võtma ka vastutuse meil on äh, hoolekandekohustus äh, ja me ei peaks mitte ainult keskenduma inimeste mm, äh, tagasisaatmisele nagu ka kõik teised, tekitab mulle muret see, et marginaalid on võtmerubriikidest väga väikesed ja me peaksime mõtlema selle, et Euroopa Parlament peaks olema märksa konkreetsemal seisukohal mitmeaastase finantsraamistiku praeguse vaheetappides suur tänu, järgmisele kõnele antakse sõna. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin samuti tänada meie raportööri selle suurepärase ülevaate eest, see oli kõikehõlmav ehm, suur tänu selle eest, et joonistasite siis välja, mida olete teinud seni ja mida kavatsete ette võtta. tahaksin aga mõnedele asjadele veel viidata, mis täna ei ole olnud veel esil kõigepealt meie fraktsioon üritab äh, eh, eh, sisse tuua seda mõtet aasta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves, kui me räägime eelarve struktuurist, siis ei ole võimalik tõhususest rääkida nii et me ei räägi sellest, kuidas me tegelikult oma rahasid kasutame, selles suunas on üks äh, väike samm astutud ja ma loodan, et sellele järgneb nüüd konkreetne struktuur. aga põhimõtteliselt me toetame seda, et luuakse äh, institutsioonide vaheline töögrupp tulemuspõhise äh, eelarvestamise kohta. nii et need on asjad, millele me peame üldisel tasandil mõtlema. ma olen täiesti nõus ühega, ühe seatud prioriteediga millele viitas ka härra Ali. nimelt äh, Trento majandusfoorumil rahvusvaheline üritus, äh, mis ähm, koondab ähm, väga paljusid äh, ökonoome, tuntud ökonoome maailmas, sealhulgas ka Rumenes Stiglitz, viidati ikka ja jälle sellele, et rikaste ja vaeste vahel lõhe ainult suureneb, eriti sellistes arenenud äh, Äh, majandustes nagu Ameerika Ühendriigid, kust nemad pärit on, ja Euroopa Liit. me peame mõtlema sellele, kuidas me oma rahva ära toidame. Äh, jah, ebavõrdsuse vähendamiseks Euroopa regioonide vahel on küll ette nähtud terve rida eelarvejagusid, aga nad ei ole tihti tõstetud peamiseks prioriteediks, aga peaksid seda olema. ja mis puudutab veel prioriteete, siis ma olen täiesti nõus äh, kõigi nendega, kes ütlesid, et me peame investeerima eh, rändepoliitikasse, et kuidas saada rändevood kontrolli alla. ja muidugi tööhõivepoliitikad. aga ma tahaksin siiski, et me oleksime natukene julgemad lahenduste leidmisel rubriik nelja all ehk ülemaailmne Euroopa ma ei saa aru, miks see rubriik on nii oluline, eriti kus praegu Euroopa peab keskenduma äh, sellele, et äh, liikmesriikides kord majja saada. näiteks äh, võiks ju hoopis kärped sisse viia liitumiseelses abis, nii et minu meelest peab sellele kindlasti tähelepanu pöörama, kui me MFF-iga hakkame nüüd edasi tegelema. minu viimased märkused puudutavad makseeraldisi, me kõik oleme jälginud seda tööd, mille, mida komisjon on selle kallal teinud ja milliseid ettepanekuid teinud, aga kõhklusi on jätkuvalt ja ma olen nõus härra härra Kölleriga, kes ütles, et ähm, me peame makse eraldiste kulukohustuste määra üritama tasakaalustada ja lisaks sellele äh, ka subsidiaarsuse küsimus, lähimuspõhimõttest tuleb eelarve puhul kinni hoida. me peame mõtlema sellele, et kas tänased eelarvemenetlused on tõhusad, kas Euroopa on olukorras, kus me saame vahendeid kasutada tõhusamalt kui liikmesriigid, näiteks integratsioonipoliitika puhul äh, inimeste kodan-, äh, inimeste ja meie kodanike elu parandamisel, need on asjad, millele tuleb ilmselgelt mõelda ja rände osas ma tahaksin veel öelda nii palju, et eelarve kontrolli komisjoni liikmed on tellinud uuringu, mis keskendubki just nimelt rändeküsimustele ja ma arvan, et selle uuringu tulemused ja nende soovitused peaksid olema juulis ka kõigile kättesaadavad nii et kui need järeldused on äh, valmis äh, ja loeta, äh, avaldatud, siis palun kohtuge, tutvuge nendega ja siis me saame oma prioriteetidega paremini seda täita. härra Kaier, palun. suur tänu, esimees. härra Fernandes, variraportorina ei saa ma Äh, midagi väga kriitilist siin leida, suur tänu selle äh, töö eest, äh, ma arvan, et te kirjeldasite seda kõike väga õigesti. Euroopa Parlamendi poliitilist ülesannet aitab see täita, aga me oma muudatusettepanekutega teeme siin väikesed detaili täpsustused, muudatused. näiteks on jäänud mulle mulje, et me peaksime mõtlema järele selle üle, kas me vastavalt maksete kriisile millest me näeme eh, teed välja, aga mis tuleb eh, ka selgeks rääkida institutsioonide vahel. Eh, komisjon, mis makseid puudutab, peaks kulukohustustele lähemale jõudma oma töös mina olen äh, härra Kölmeliga hoopis vastupidisele arusaamal, kui ta ütleb, et äh, kulukohustusi tuleb vähendada selleks, et äh, maksete osa kasvaks. vastupidi, ma ütleksin, et makseeraldisi tuleb suurendada selleks, et kohustustest kinni pidada ja ütlen ka miks. Need arvud ei teki ju õhust poliitilisest keskkonnas, vaid need tulevad poliitilistest ülesannetest Äh, mille osas on liikmesriigid enne, eelnevalt juba kokku leppinud. ning seda vastavalt poliitiliste ülesannetega, mis on reguleeritud aluslepingutes ning ka vastavalt äh, nõukogu äh, eesmärkidest ja kokkulepetest. me elame aga juba aastaid Äh, sellises keskkonnas, et äh, kui poliitilisi eesmärke pannakse paika, siis äh, nõukogu teeb väga kiiresti, liikmesriikide nõudmisi võetakse ka arvesse, mina sakslasena tean täpselt, et Saksamaa valitsuse poolt tuleb ikka väga erinevaid ideid, kes peaks mille eest hea seisma, Ebola vastu võitlemine äh,, ning piimakvootide stabiliseerimine või siis äh, lisavahendid Euroopa pagulasfondile. aga me ikka ja jälle näeme, et äh, nõukogu leerist tulevad poliitilised eesmärgid, mida Euroopa Liit peaks tegema, aga küsimus, kuidas nend-, selliste nõudmiste eest peaks maksma ja kes ta peaks tegema, see jääb õhku ja siin tekib äh, alati probleem, mis eelarve raamistikus kerkib. ma näen siin äh, kahte äh, juhtmõtet, mis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raamis peaks olema järgitud. esiteks siis need eesmärgid, mis veel poliitiliselt on seatud, Euroopa kaks tuhat kakskümmend programm või iga aasta lisanduvad ülesanded ning ka teisest küljest siis äh, see äh, mitmeaastane äh, finantsraamistik, siis vahendid, mis selleks on ette nähtud. ja siin me eelarve vahendite osas saame kindlasti nõukogult ka vastuse, küsimus on, kas nad peavad oma lubadustest kinni. nii et eelarve rahastamises küsimuses on küsimus, kuidas me need kokkulepped eh, oma eh, eelarvemenetluses eh, kir-, kokku saame, need, mis puudutavad EFSit, kas nõukogu peab oma lubadused kinni või nii nagu eelmistel aastatel, poliitiliselt eesmärgistatud tegevused tõmmatakse lihtsalt maha nõukogu poolt või kas me saame öelda, et siin konkreetselt, kus Äh, maha on tõmmatud, kas siin on ka poliitilised ka, äh, ideed kaalus? Äh, teine väljakutse on loomulikult rändepoliitika, paljud kolleegid juba ka seda mainisid, me räägime lisaeelarvest käesolevale eelarvele seetõttu piisavalt, sellepärast et ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta puhul aga kahjuks see probleem ei lahenda, nii et edasi tekib küsimus, kas see, mida eelarve ettepanekuga on komisjon ette näinud ja see, kuidas nõukogu sellele reageerib, kas see lahendab migratsiooniprobleemi, poliitika probleemid, äh, mis ilmselt kaks tuhat kuusteist ei saa olema kuidagi teisiti kui kaks tuhat viisteist, kas need vahendid on piisavad selleks, et seda olukorda juhtida ja loomulikult viimane aspekt on siin maksekriis, head kolleegid, me oleme siin komisjonis juba äh, piisavalt äh, aru saanud, et me räägime institutsioonide äh, valguses äh, äh, ühest konkreetsest olukorra analüüsist, ma võib-olla olen natukene küüniline, aga kui nõukogu oma reageeringuga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele ei ole tõestanud, et ta meie maksete kriisi põhjuseid ja tagajärgi tõsiselt võtab, siis peaksid ka tulevase eelarve numbrid seda ka kajastama kui, kuna, kuni ma seda ei ole näinud, siis ma ei usu midagi muud kui lihtsalt suuri sõnu nõukogu poolt, aga kui need muudatused on täpselt näha meil paberi peal, siis me teame ka, millega me silmitsi seisame. suur tänu, härra Kair, kuus inimest soovib veel sõna, kui te teete lühidalt, siis see meile väga meeldiks, arvestades seda, et eh, kell on juba hiline. härra Tänano, te, jah, härra esimees mina tahaksin ka tänada äh, härra Fernandesit äh, selle raporti eest ja suur tänu, et äh, ta kuulas ära ka teiste ähm, komisjonide seisukohad, mina olin nimelt põllumajanduskomisjonis arvamuse koostajaks ja ma tõesti tänan teda selle eest, et ta võttis meie seisukohad kuulda. loomulikult ma olen nõus nende prioriteetidega, mis on seatud, ähm, tööhõive küsimused, ränne, noorte tööpuudusega seonduv ja kuivõrd äh, tulemas on kolmepoolsed läbirääkimised, peame me andma väga selge mandaadi. eelmisel aastal äh, olime me solidaarsed läbirääkimistel ja ma arvan, et sellel aastal tuleb äh, sedasama teha ja jääda samasuguste seisukohtade juurde loomulikult tuleb nõukogu osas olla väga kindlatel seisukohtadel, nendel on küll palju mõtteid, aga raha vähe ja liikumisruumi vähe ja seega me peaksime jääma enda juurde selles küsimuses nii makseeraldiste osas, marginaalide kasutamise osas, me peame rõhutama seda, kui oluline on teadusuuringute toetamine ja mul on natukene kahju sellest, et ITER satub ilmselt löögi alla, nii et ma arvan, et selles osas tuleks teha Eh, suur samm edasi teadusuuringute osas, eh, Euroopa ühendamise rahastu, loomulikult põllumajandus eh, ja pilootprojektid, sest et nemad tagavad majanduskasvu Euroopas. aga loomulikult omavahendite ja sissetuleku küsimus jääb, aga see ei ole tänase arutelu teema. suur tänu, enne kui annan sõna proua Haudalale, ütlen, et kuni kella kaheksani on ette nähtud tõlge kui te nüüd tahate, et äh, tõlkega oleks võimalik äh, hääletada, siis palun tehke lühidalt, härra Haud-, proua Haudala, palun. suur tänu, härra esimees, ma olen ainus kõneleja Roheliste EFA fraktsiooni nimel, nii et mina kavatsen võtta nii palju aega kui vaja. kõigepealt äh, tunnustus raportöörile hästi tehtud töö eest ja öö, täiendame siis oma märkuseid natukene hiljem aga tahaksin sõnata ühe sõnumi volinikule, kes on liikunud õigesse suunas, suunas, nimelt äh, siis eelarve on täna ökomeelsem ja loodetavasti äh, suurendatakse jõupingutusi selles osas. nüüd see makseeraldiste küsimus. on väga rõõmustav see, et äh, oluliselt on tõusnud globaalse Euroopa eelarve vahendid, eriti makseeraldiste osas ja see peaks tähendama seda, et komisjon võtab äh, makseeraldiste küsimust väga tõsiselt ja äh, välistegevus äh, üsna tihti on seal probleemiks olnud see, et maksed on jäänud viibima või tulemata ja see võib olla elusid ohtu seadeb, näiteks humanitaarabi puhul. aga nüüd rändeküsimused ei ole vastuvõetav, et Frontexi ja Europoli eelarved on nii suured prioriteedid meil ei ole isegi pääste äh, operatsioonide jaoks ju mingisugust mandaati, mida on vaja olnud Vahemerel nii palju ja miks siis peaks äh, sellises kontekstis äh, Frontex olema nii suur prioriteet Piirivalveametina? Nad saavad nüüd kaks korda rohkem vahendeid. ja teisalt tuleb öelda ka seda, et äh, see, et tuleb toetada asüüli, vabandust, varjupaigaametit on väga oluline ja nende vahendid ei ole sugugi nii palju kõr-, palju kasvanud kui Frontexi ja Europoli vahendid, nii et selles osas tuleb ka eelarvet veel muuta. ITER, meie fraktsioon on aastaid öelnud, et ITER ei ole elujõuline projekt ja nüüd näeme me ikka ja jälle seda, et kalender, mis on üle vaadatud, kahe tuhande kahekümnenda aasta kavad ja tähtajad ei eh, ole realiseeritavad ja me ei arva, et kolm korda suurem eelarve, kui esialgu plaaniti, on üldse mõistlik. nüüd eh, Euroopa strate-, ehm, strateegiliste investeeringute fond, esialgsest ettepanekust on see ettepanek nüüd parem, aga tuleb tagada see, et energia, VKE-de, kliima, sotsiaalteaduste ja muud jaod jääksid puutumata sellest fondist. välistegevuse osas veel mainiksin seda, et nõukogu on nüüd otsustanud edasi lükata tähtaja sellele et, et null koma seitse protsenti eelarve ähm, siseriiklikust kogutulust liikmesriikidest peab minema arenguabile, see tähtaeg on edasi lükatud, see tähendab omakorda seda, et me ei suuda oma jätkusuutliku arengu eesmärke, mis sellel aastal tulevad heakskiitmisele, täita. suur tänu proua Haudale, härra Manga. Ďakujem, pán predseda. Takisto súhlasím s analýzou, ktorú predložil pán Fernández. Suur tänu, esimees. ma olen härra Fernandes analüüsiga päri. Te olete kindlasti aru saanud, et äh, need intressid, sellepärast et äh, maksed äh, on hiljaks jäänud, olid päris madalal tasemel kuna ma olen kohalikus omavalitsuses olnud tegev ja mul on selline taust, siis ma tean täpselt, kui olulised need numbrid on, kuidas need kokku pannakse. Äh, ma küsisin ka proua Georgievalt, äh, kas see olukord nende maksete osas muutub äh, ja ta ütles, et selleks, et tangot tantsida, on vaja kahte inimest. seetõttu on väga oluline, et komisjon valmistaks ette analüüsi, millised on olnud mõjud nendele osapooltele, kes ei ole meie käest neid makseid õigeaegselt saanud ja praegusel hetkel on aeg ilmselt küpsem äh, nelja aasta jooksul äh, oleme me jällegi samasuguste küsimustega silmitsi nelja aasta pärast, äh, mis eelmisel aastal meil tekkisid. ja komisjon peaks ka vastavalt reageerima. härra Plenkovitš, palun. suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt sooviksin tänada äh, meie raportööri härra Fernandesit tema suurepärase töö eest äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda e-, e-, aasta eelarve äh, arutamiseks. ma näen, et ta on hästi, hästi jätnud tasakaalu komisjoni äh, poliitilised prioriteedid ja parlamendi tavapärased eesmärgid. ning sooviksin rõhutada nüüd seda, et on mm, mm, selle eh, riigi esindajana, mis on kõige noorem Euroopa Liidu liikmesriik, oodan, ootan, eh, eh, ootan mitmekordistamise efekti Euroopa eelarve juurest ning seda peaks tunta, tunda olema ka meie mitmeaastases finantsraamistikus ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves siin mainiti ühtsuspoliitikat, noorte tööhõivet, äh, ettevõtete toetamist, VKE-de toetamist, mis on suuremad prioriteedid. nüüd, äh, mis puudutab äh, välistegevust, olin möödunud nädalal Ukrainas, nägin, mis seal toimub, meie poole vaadatakse väga suure ootusega ja praegu on kaalul Euroopa Liidu usutavus. ja mõned nädalad tagasi, kui me Ukrainas olime, siis võin öelda, et ollakse hea, ollakse rahul sellega, et eh, me võitleme selle riigi okupeerimise vastu ning teeme seda sel läbil, et aitame eelarvet nii, et nad saaks praegusest kriisist välja. ja mis puudutab eh, Vahemere kriisi, siis eh, seal on samuti vahendeid kasutada vaja võimalik palju rohkem, kui seda seni on tehtud, olen nõus sellega, mida ütles Itaalia kolleeg, äh, võib-olla oleks võimalik kokku hoida kusagilt mujalt võttes arvesse, kui suurt migratsioonikoormust Itaalia praegu on sunnitud kannatama. ning selles kontekstis arvan, et tegemist on hea alusega äh, järgmisel kuul algavate läbirääkimiste pidamiseks, aitäh! suur tänu teile, härra esimees. ma eh, üldisuse huvides võtan oma sõnajärje eh, tagasi. sooviksin lihtsalt öelda, et härra Fernandesi eh, raportist ja sõnavõttudest on selge, et tuleb tingimata vaadata üle meie mitmeaastane finantsraamistik ja euh, härra Dupree, räägin väga kiiresti ma sooviksin tänada härra Fernandest, mul oli jube pikk sõnavõtt ette valmistatud. sooviksin vähemalt ühe märkuse teha ja sellega ma ka piirdun. see puudutab punkti kaksteist maksete osas. kõik teavad, kui eh, mures me oleme olnud eh, eh, selles osas möödunud aastatel me, siin on öeldud, et äh, kaks miljardit peab olema kahe tuhande äh, äh, peab olema ühtsuspoliitika arendamiseks, nagu see oli kaks tuhat seitse, kolmteist. ja ma mäletan, kui ma küsisin proua Georgievalt tema kuulamisel, kas need kaks miljardit on, tähendab, see tähendab siis, et nagu see oli kõigi jaoks mõeldud, ta ütles, et see ei ole ainult solidaar-, ühtsusfond, vaid see on kõik koos, kõik korraga ning ma arvan, et see tekst tuleks üle vaadata, mul on veel teisigi märkusi, kuid ma eh, teen seda kirjalikult. suur tänu, härra Dupree. nüüd jõudsime arusaamisele, et kakskümmend üks miljardit kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei läinud kasutusse, see aitab eh, maksete sooritamisele kaasa kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ootame aga kärsitult. vaatame, mis toimub kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend aastatel, sest äh, me äh, vaatame, kas me äh, oma kulukohustusi vähendame või suurendame Äh, äh, või siis teine võimalus on see, et me, me äh, suurendame assigneeringuid. võib-olla komisjon võiks nüüd sõna võtta. suur tänu, härra esimees. nüüd kõik see, mis puudutab tegemata makseid kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, tegemist on siis Eh, kaks miljardit kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aastatel ja mis puudutab uusi programme kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja ühtsuspoliitika valdkonnas, sest selles eh, koondub eh, üsnagi suur osa neist summadest, väga pikk ajavahe jääb projektide väljatöötamise ja nende reaalse ellurakendamise vahel ning äh, sellega seoses on ka teatud hulk arveid, mis jõuavad alles meieni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks ja mõned nende seast äh, jõuavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta viimastel nädalatel alles ja neid ei jõuta välja maksta lihtsalt sellepärast, et äh, nende hakatakse üle vaatama alles äh, pisut hiljem. see ei tähenda seda, et äh, toimuks äh, teatud maksete katkestamist, et kontrollida kogu kontrolli ja juhtimissüsteemi, nagu oleme seda teinud minevikus juba ja on ka äh, teisi arveid, äh, mis on ainult osa äh, mis on ainult osa maksmata arvetest meie põllumajandus toetusprogrammi osas ja praegusel hetkel välja maksmata osa ei ole. nii et äh, äh, tegemist, nagu ma ütlesin, oli programmidega aastatest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. Monsieur Fernandes, on va härra Fernandes, palun tehke kokkuvõtvad märkused enne kui ma teile sõna annan, sooviksin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes juuni kell kaheksateist null null ja et äh, kuna on väga lühike äh, äh, vaheaeg muudatusettepanekute esitamise tähtaeg juuli enne juuli täiskogu tuleb esitada kõik muudatusettepanekud juulikuu äh, inglise keeles ning hääletus toimub eelarvekomisjonis kahekümne kolmandal juunil nii et äh, nagu näete, meil on tähetajad väga lühikesed, hääletame äh, juulikuisel täiskogul seda ning neljateistkümnendal juulil algavad kolmepoolsed läbirääkimised, nagu te näete, aega meil tõepoolest eriti palju ei ole. härra Fernandes. soovime kõik, et see eelarve arutelu ei neelaks ähm, alla maksete küsimused selles osas toimuvad samuti institutsioonide vahelised läbirääkimised, ootame komisjoni poolset äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta uuendust ja mis puudutab äh, eesmärke, äh, siis oleks vaja arutelu keskenduda prioriteetsematele nende seast. suur tänu, prioriteetsemad eesmärgid on paika pandud juba äh, rahva, raporti projekti esimeses osas ja ma juba rääkisin neist. sooviksin tänada kõigi äh, toetussõnade eest, kõigi muudatusettepanekute eest, mida olen seni näinud võin öelda, et meie üldised prioriteedid on head ning neid võtavad, võtab arvesse ka komisjon ja jätkame oma tööd, täheldan, et oleme väga ühtsed ning see on samuti väga positiivne aspekt meie komisjoni töös. loomulikult teatud erimeelsusi on sest ei ole võimalik äh, vähendada meie eesmärke, me ei saa prioriteete vähendada, me ei saa oma kohustusi vähendada ning meie praegune mitmeaastane finantsraamistik äh, sai äh, nõukogus ühehäälse toetuse osaliseks, see tähendab seda, et me ei saa aktsepteerida seda, et nõukogu nüüd paneb küsimärgi alla selle, mille ta ühehäälselt vastu võttis ning ähm, kulukohustused on ilmselged, paindlikkus on ilmselge ning poliitilised prioriteedid vähemalt nõukogu avalikkuse ees äh, oma avaldustes peaks olema nõus sellega, mida meie siin teeme, teeme tööd edasi ja loodan äh, tulemused on positiivsed, loomulikult äh, on meil oluline element, mis äh, tuleb samuti arutelu alla ning see puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa ning Euroopa ühendamise äh, ja me võtame kasutusele kõik olemasolevad vahendid, me räägime review'st ja revisionist, äh, ehk siis äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisest loodetavasti nõukogu samuti äh, räägib sellest. nõukogu ei räägi praegusel hetkel millestki, aga kui ta räägib, siis räägib ta ülevaatamisest see küsimus peab olema seotud kohustustest kinnipidamisega. suur tänu, suur tänu. loodan, et me suudame nõukogu äh, sellest äh, äh, puukeelsusest terveks ravida, mida tihti täheldame eelarve läbirääkimistel. igatahes kõike head raportöörile. nüüd lähme päevakorrapunkti neli juurde see puudutab üleilmastusega kohaldamise fondi ning annan sõna härra Sarvamaale, eh, kes eh, räägib siis Soomest. suur tänu, härra esimees. räägin inglise keeles tegemist on taotlusega Soomest, see on üsna selge asi, aga üks detail on problemaatiline, see puudutab äh, nimelt Broadcari, tegemist on mobiilse kiibi valmistajaga, kes pidi kõik oma tegevuse lõpetama, kogu oma tegevuse lõpetama nimelt viissada viiesaja kuuekümne kaheksast töötajast koondati. Soome võimud ütlevad, et see, miks põhjust, see, mis põhjustas koondamised, oli ettevõtte tegevuse lõpetamine, aga äh, ametivõimud äh, seostavad selle suurte struktuurimuudatustega maailm, ülemaailmses kaubanduses ja tegelikult see lause on sees kõikides taotlustes ja see on sees ka määruses ähm, üleilmastamisega kohandamise fondi puhul ja me saame aru sellest, et äh, me oleme seotud selle määrusega ja selle tekstiga, arvaksin ma siiski, et tuleb esitada muudatusettepanek ja raporti eelnõus äh, ma sellele ka viitan. nõuan, et see tekst äh, veidi, et seda muudetaks, kuid ma rõhutaksin seda, et me peame olema ausad oma töös ja kui me ütleme, et midagi sellist on seotud ainult üleilmastumisega, siis see ei ole tõsi. see oli lihtsalt äh, väike muudatus, mille ma toon sellesse teksti sisse, mille komisjon siis vastu võtab ja lisatakse see, et koondamised selles ettevõttes olid osaliselt seotud et äh, trendidega, mida, mis puudutas terved elektroonikatööstus Soomes ja võrdub sellega, mida Nokia pidi tegema aastal kaks tuhat üksteist, suured koondamised, ja peaasjalikult olid need samuti seotud selle ja selle jagu üleilmastumisega. Äh, üleilmastumisega kohanemise fondi eesmärgiks on ju üleilmastumisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamine ja me ei saa öelda oma tekstis seega siis, et turu, turgusid ei ole olemas. Nokia langetas strateegilisi vigu äh, aastate jooksul ja sellepärast äh, puudutab see tegelikult ka neid vigu ja mitte midagi äh, ulmelist, mille pärast Aasias tööjõud on odavam. see oli minupoolne märkus, mida ma kavatsen ka selles raportis siis kajastada, aga muidu on asi selge ja äh, viisteist minutit äh, kell kaheksa juba läbi ja härra Tarand on ka kohale tulnud hääletama, nii et hakkame pihta. suur tänu, härra Sarvamaa. nagu öeldi, üleilmastumine seda jah, kasutatakse teinekord ära selleks, et välja vabandada oma vigu. koondamised teinekord ei ole otseselt üleilmastumisega seotud aga loomulikult see võib kaasa tuua väga tõsiseid probleeme. ja ettevõtted peavad siis muutma oma strateegiaid, juhtimistava, kas keegi soovib sõna? Äh, ja ma täpsustan siis, et muudatusettepanekute tähtaeg on kuusteist juuni kell seitseteist null null ja vaatame eelarvekomisjonis läbi need asjad kahekümne kolmandal juunil ja juulis täiskogu võtab siis oma seisukoha vastu. Lähme hääletuse juurde, kolleegid. ja palun pange siis oma hääletuskaardid masinasse. võite langetada oma otsused, siis äh, võtame vastu otsuse tehnilise abi vastuvõtmise kohta komisjoni algatusel, tegemist on Gerard Dupre raportiga. lõige üks, muudatusettepanek kaks, raportöör toetab poolt, vastu. aitäh, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud, lõige kaks, muudatusettepanek kolm, raportöör toetab poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. hääletus on avatud kas jõudsite kõik hääletada, siis on hääletus suletud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. lõige neli muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd lõige kaks muudatusettepanek kuus, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek on vastu võetud, lõige kaks B muudatusettepanek toetab järgmist muudatusettepanekut poolt vastu, erapooletud, muudatusettepanek on vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek kaheksa, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud, muudatusettepanek on vastu võetud, muudatusettepanek kolm, äh, üheksa palun, poolt, vastu. kontrollime palun hääletus on avatud. suletud. muudatusettepanek on vastu võetud. lõige neli, mu punkt R mu poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli muudatusettepanek üksteist poolt, vastu. kontrollime palun, hääletus on avatud. üksteist muudatusettepanek, üksteist, palun hääletage jah, tõstsite kätt, küll, aga ma ei olnud äh, veendunud hääletustulemuses ja sellepärast kontrollime lihtsalt, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on siis suletud. muudatusettepanek on vastu võetud, üheksateist poolt, kuusteist vastu. lõige neli, muudatusettepanek kaksteist, raportöör töötab poolt, vastu erapooletud, muudatusettepanek vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu. kontrollime, oled sa avatud? oled sa suletud? hääletus on, see on vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend. häält on suletud vastu võetud, jah nüüd lõige kaheksa, muudatusettepanek kakskümmend üks, raportöör ei toeta. suuline muudatusettepanek on siia esitatud. Recommends vahetatakse välja sõnadega highlights poolt, vastu. kontrollime palun. hääletus on avatud suletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaheksa, muudatusettepanek üks, poolt, vastu. kontrollime. hääled on avatud. suletud vastu võetud. ja nüüd kogu tekst parandatud kujul. hääletame nimeliselt. hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. keegi jättis hääletamata, aga ikkagi nüüd jõudis juba hääletada ka hääletusega ma sulgen hääletuse ja see on vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, viis vastuhäält ja kolm äh, erapooletut. nüüd järgmine hääletus ning peame nimeliselt hääletama, niisiis kõigepealt ülekanne, mis puudutab geneerimist niisiis, hääletus on alanud avec avis favorable du rapporteur. raportöör on poolt. kas te olete kõik hääletanud? nii, nüüd on kõik. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolm vastu, viis erapooletut. annan nüüd sõna Paul Meierile, see puudutab teist teisi osi ning võttes sealjuures arvesse, et eh, meile hilinemisega esitati see raport, niisiis kõigepealt kolm. kõigepealt eh, esimene eh, eelarve jagu siin puudutab konkreetselt personaliküsimusi, ma tahaksin teilt paluda, et raportöörid te eh, ettepanekuid ei presenteeriks eh, vähemalt kahe tunni jooksul, nii on eh, võimalus meil veidikene aega võita, eelmisest aastast ma mäletan, et meil on sellised lepingu alusel makstavad inimesed, kellele ei saa edasi palka maksta, sellepärast et nende arvelt on eelmistel aastatel väga palju kärbitud, aga meil on vaja eelarvesse nendele ette nähtud äh, neli koma üheksateist ja viissada, üle viiesaja äh, ülekandevahenditena erinevatelt ridadelt kokku panna, nii et äh, neli koma viis kaheksa jääb siis muude töötajate jaoks ja palun niimoodi hääletamegi. nüüd äh, hääletame turvalisuse küsimus selle kolme osa kohta. kas olete nõus selle eh, assigneeringu kohta? meil on vaja kolme hääletust, üks personal, kaks eh, turvalisuse tagumine ja siis EU-Liisa. Eh, e niisiis, kõigepealt C5. jah, ma nagu seda juba ütles raportöör, mulle tundub olevat ebamõistlik, et me peaks üle, eh, ümberpaigutusest rääkima nelja miljoni euro kohta, kui me saime väga äh, osade kaupa informatsiooni äh, selli-, ma tean, et see pole raportööri süü, ma ei süüdista teda sugugi, kuid minule tundub, et selline formuleering ei ole adekvaatne ja, ja samuti tuleb veel ühte eh, punkti arutada. Eh, see puudutab lisaküsimust. Eh, oleme, saime selle arvamuse täna kell kuus õhtul. ma ei kritiseeri siin raportööri, tean, et ta tegi kõik, mis temast olenes, kuid ei ole aktsepteeritav, et meieni jõuab informatsioon nii hilja mina paluksin hääletus edasi lükata vastasel juhul meie fraktsioon jääb erapooletuks, sest meil ei ole võimalik olnud dokumente üle vaadata. Madame Olmeier. proua Olmeier. ei ole väga hea, kui me saame raporti paar tundi enne hääletust. ma olen täiesti nõus, mina istun siin kolme dokumendi osas äh, täna juba kinni ja ma küsin endalt ikka, mida komisjon ja parlament teevad, kui äh, Äh, kuus ku nädalat on vaja omavahel äh, dokumentide vahetamiseks aega neil vahe, äh, kui meie aga täna ei hääleta, siis enam meie inimesed raha ei saa, palka ei saa ja nad tuleb koju saata. nii et täiesti hämmastav olukord on tekkinud ja ma olen tõesti vihane ja ma tahan seda ka välja öelda, et meie juhatuste vahel on nüüd kuus nädalat aega läinud, et dokument edasi-tagasi saada ja nüüd on meil vaja kohe hääletada, kohe on vaja raha, sellepärast et muidu töötajatele palka maksta ei saa sellepärast et tegemist on lepinguliste töötajatega ja muidu ta tuleb lihtsalt laiali saata. nii et sellepärast ma tahan survestada, et häälestame, sest ma tean, kui tõsine see teema sisuliselt on, aga ma ütlen, et täiesti aktsepteerimatu on selline toimimine ja ma olen nõus eh, kolleegi sõnavõtuga ja kus meil on siin vastutav direktor parlamendis, kas ta võiks öelda ühe minuti jooksul midagi kommentaariks, sellepärast et eh, minu viha rünnaku all ta juba igatahes kannatas Donc euh.... niisiis, kas keegi soovib veel saada? Le directeur, au nom de la commission. kas komisjoni esindaja soovib sõna parlamendist? kuidas äh, me omadega nüüd nii siiani jõudsime? kas äh, on mingisugust äh, selgitust, ma sooviksin lihtsalt öelda, et äh, see, mis puudutab kahte koma kahtekümmend viit miljardit, mis on ette nähtud ehm, assistentide palkamist fraktsioonidele, kes palgatakse selleks, et oma töökohustusi täita. kas keegi soovib veel sõna? vabandage palun rahu saalis. võttes äh, arvesse, et, et äh, selli-, et, et reeglid selliste töökohtade loomiseks on väga ranged, läks, see läks kauem aega ning sellega seoses äh, oli, palusid fraktsioonid lisasummasid, et, et nad saaks garanteerida algusest peale toimiva teenuse juba valimisjärgsel perioodil. nagu te teate, programm käivitus esimesel jaanuaril kaks tuhat viisteist ning üks koma kuus miljonit, mis on ette nähtud selleks, et et, et lepingulisi töötajaid võtta julgeolekuteenuse tagamiseks kiirustasime ka seda protsessi tagat, see on samuti üks poliitilistest prioriteetidest ning mis puudutab mitmekesisust ja võrdsust, siis oleme üritanud teha kõik selleks, et võimalikult palju puuetega inimesi saaks lepinguliste ametnike, lepinguliste töötajatena tööle, siin võtsime arvesse ka emapuhkuse eh, küsimuse, eh, mis samuti on eh, mis samuti sunnivad meid selliseid olukordi teist korda üle vaatama ja sooviksin lihtsalt öelda ka seda, et kui soovitakse hääletust edasi lükata, siis olen loomulikult täielikult valmis äh, Äh, äh, laiemaid selgitusi anda, suur tänu, et mulle sõna andsite. järgmine komisjon toimub kahekümne kolmanda juunil, kas see võib oodata kahekümne kolmanda juuli? proua Holmajärv küsib, et kas ma võin küsida direktorilt, nimelt äh, mulle öeldi, et te ei ole enam olukorras, kus te saate inimestele maksta ja sellepärast tuleb survestada meid hääletama, kas tõesti nii on? sellepärast et kui me võime kolm nädalat veel oodata, siis mikspärast me eh, täna hommikul mulle need eh, dokumendid lihtsalt lauale heideti? ma vastaksin sellele küsimusele teie lahke loaga, nagu te teate, et on eh, mõningad sellised mõningad sellistest lepingutest tuleks uuendada enne suve algust ning sellega seoses tänane hääletus lihtsustaks olukorda, kuid ma saan aru, et teil on sellega seoses suuri probleeme, vabandan selle pärast ja eh, eh, mõistan, kui ei saa seda täna vastu võtta. aga suvi algab kahekümne esimesel juunil ja koosolek kahekümne kolmandal on. Eh, parlamendi juhatus on valmis tegema kõik selleks, et kõik läheks väga hästi. ühesõnaga ootame siis ära kahekümne kolmanda juulini kas on vaja siis personal nüüd koju saata, sest raha ei ole või mis? ei, loomulikult nad ei lasta ju lahti, see ei ole üldse probleem, aga praegusel hetkel oleme me olukorras, kus me saame ainult äh, piiratult lepinguid pikendada ja seetõttu äh, luumab tulevikus ebakindlus nii et äh, saksa keeles siis nad ei tea, kas nad äh, saavad äh, meie juurde edasi tööle jääda, sellepärast et äh,, et ei ole praegu näha neid äh, dokumente või mis? ei, neid dokumente sisuliselt äh, ühes valdkonnas veel korrigeeriti ja asjad jäid jah venima. nüüd äh, kui äh, te suudate kõik ette valmistada, härra Depree. härra esimees, ma mõistan, et mõned on äärmiselt tõrksad, kuid kas on vähemaltki võimalusi, et kahe nädala jooksul on olukord muutunud? kas on vähemaltki äh, arutelu selle üle, et äh, on, nädala pärast oleks seda võimalik teha? kui mingisuguseid riske ei ole äh,, kui riski ei ole, eh, kui ei ole mingisugust riski, et, et eh, vahendite hulk eh, muutuks enne kahekümne kolmandat juunit. ma saan muidugi aru, et, et selline et see on üsnagi ebameeldiv, kui me, et me need, selle andmed või dokumendid nii hilja saime, kuid põhimõtteliselt see ei ole ju siiski maailma lõpp ja esimest ei ole kuulda. kolleeg Dupree ma olen nõus härra Tüprega ühes aspektis, sisuliselt ei ole siin midagi vaielda, selge, kõik on selge, küsimus on aga vormi küsimuses, et kas me eh, vormiliselt siin praegu eh, muudame oma töötajad ebakindlateks, eh, sellepärast et formaalselt loomulikult ma tahan, et meie personal tunneks ennast hästi, aga ma tahaksin öelda kriitika küll sellisele käitumisele, ja seda ma tahtsingi kohe välja öelda. härra Arnold, palun. mulle tundub, et tegemist on äh, väga õõvastava olukorraga, kui dokumendid tulevad paar tundi enne, kui me neile otsa vaadata saame, on äh, halb, aga täiskogu ajal Strasbourgis kui paljud meist on samas ka täiskogu saalis, mul ei ole üldse olnudki võimalus enne midagi näha, kui ma täna siia koosolekule tulin. ja mulle tundub ka, et tegemist on ka tohutu kommunikatsiooniapsuga, kui miski nii hilja välja ilmub ja tuleb nii hilja, siis mikspärast ei ole meile seda hästi ennem äh, kommunitseeritud, miks me ei teadnud, et tulevad sellised hiljaks jäänud dokumendid, miks äh, proua Holmajärv jäeti üldse sellisesse olukorda, äh, talle oleks pidanud ütlema ja meile oleks pidanud ütlema juba ette, et asjad niimoodi lähevad ja loomulikult vaadake omad menetlused üle ja äh, vaadake, kes on selle eest konkreetselt vastutav ja tuleb võtta tegevust selles osas. suur tänu ähm, ja Äh, Paul, palun. suur tänu, ühest küljest ma saan täiesti aru seda, mida ütles äh, härra Dupre, teisest küljest aga tuleb ka arvesse võtta, et ma tean juba äh,, olles siin äh, komisjonis pikka aega olnud, äh, tegemist on tähtaegadega, nii et kõikide asjadega saaks õigeaegselt toimeme tulla, aga nendest tähtaegadest ei peeta kinni. nii et äh, mida rohkem seda köit siin lohisema lasta, seda selgem on, et ka teised seda teevad ja meie administratsioon peab pidama kinni konkreetsetest tähtaegadest, millal eh, meie raportöörid eh, saavad eh, need materjalid, me peame nendest kinni pidama, sellepärast et muidu tuleb meil mingisuguseid teisi variante välja mõelda, mitte konkreetselt nüüd meie personali arvelt, aga teistes valdkondades nii. me siis nüüd hääletame, komisjon on asja piisavalt selgitanud, raportöör ütleb meile, et olukord on väga kahetsusväärne, ma olen temaga täiesti nõus, selline asi ei tohiks uuesti korduda ja võttes arvesse, et eh, fraktsioonide assistentide ja äh, samuti ka ähm, äh, teiste äh, ähm, lepinguliste töötajate olukord võib muutuda keeruliseks, me hakkame hääletama, niisiis imeline hääletus, hääletus on alanud. Ça y est hääletus on lõppenud. ning vastu võetud, peab ütlema, et erapooletuid on sama palju kui poolthääletusi. nii. proua Malmeier äh,, nüüd äh, see äh, C kolm, ma tean, et te ümberpaigutamisi taotlusi vaatate siin eraldi, mida te selle kohta ütleksite? nüüd jõuame teise punkti juurde, mis siis puudutab eh, meie julgeoleku küsimusi, ümberpaigutamine seitse miljonit on küsima all, küsimärgi all, eh, ma kiidaksin selle heaks, sellepärast et me rääg-, kuna me teame, et kurdi demonstrantide grupp eh, tuli meie majja sisse, sisse, äh, murdis läbi äh, turvakontrolli äh, ja Charlie Hebdo ja teiste sündmuste valguses, terrorismi ohu suurenemine ja nii edasi, seetõttu oleme ka meie parlamendina ohus ja meil on vaja teistsuguseid julgestusmeetmeid. meil on vaja siinsamas hoonetes viia läbi uuringuid, sest meie äh, sissepääsud peaksid olema avatumad, aga samas äh, turvatumad, äh, kuulikindla klaasiga ja nii edasi, see aga tähendab, et meie vundamentidele tuleb sõna otseses mõttes suurem kaal peale ja siin on vaja ümberpaigutamist, mis on seitsme miljoni euro suurusjärgus, et meil on eelarvereservist vaja see vahend mandaatide osa leida. kui Euroopa Parlament on selle ettepanekuga äh, valmis saanud, siis tuleb äh, plaanidest anda teada ka raportööridele, et kuidas see siis täpsemalt välja näeb. Äh, muidu kiidame jah heaks, sellepärast et see dokument on juba piisavalt pikk. kõnele pole mikrofoni nii, kas kõik on nüüd hääletanud? ei, hääletus on lõppenud. ja suure häälteenamusega vastu võetud nüüd äh, siis see, mis puudutab meie Äh, kinnisvarapoliitikat nii-öelda. viimane punkt tulevikus peame me äh, ehk lihtsamalt arutlema, sellepärast et äh, muidu me lihtsalt noogutame miljoni projektidele, aga selle dokumendi puhul rääkisin ka Iiris Hoffmanniga, hea kolleegiga intensiivselt siinsamas parlamendis sellepärast, et selge on see, et komisjon ja see on ka kriitika, mida ma ka oma arvamuse raames tahan öelda, agentuuri ei ole äh, pädevustanud selleks, et meile anda edasi dokumente. täna pärastlõunal kell kuusteist sain ma need dokumendid, nii et ma sain ka enam-vähem need lugeda läbi, olen kakssada lehekülge dokumenti äh, läbi lugenud, äh, tunnen nüüd prantsuse keeles väga hästi esi-, ehitusõiguse detaile, aga see on kon-, raportöörile ja tema variraportöörile täiesti Äh, vastuvõetamatu, et kakssada viiskümmend lehekülge tuleb läbi lapata, vaadata äh, lepinguid, konstruktsioone, igasuguseid ehitusplaane äh, ning projekte ja siis püüda leida asju, mis siin veel sees ei ole ja kümme päeva oleme nüüd komisjonilt saanud piisavalt selgitusi, tahaksin protokolli jaoks öelda ka seda sõna selgelt, et Äh, mis ajast äh, on äh, planeerimis- ja projekteerimistööd suurkuludeks arvestatud, mina ütlesin, et projekteerimiskulud on igal juhul igasuguste projektide väga oluliseks kuluallikaks ja me peame nendest ülevaadet omama. meil on siin kulud esimeseks ehitusjärguks kümme koma kaks, edasi üksteist koma kolm, see on kakskümmend üks koma viis miljonit, mis on Äh, üldettevõtte raames äh, kokku võetud. edasi on siin äh, ka ähm, maksimaalsummad nelisada viiskümmend tuhat julgestusreserviks ja me ei anna järgi sellele soovile, mida agentuur ütles, nimelt ta tahtis kaks miljonit juba reserviks saada, sellepärast et ma ei saa lihtsalt kaks miljonit eurot anda küsimärgi pärast välja, nii et midagi on vaja sellest vähemalt plaanida ja lõppkokkuvõttes tahan ma öelda, et ma olen arvamuse ette valmistanud ja kolleeg Hoffmanniga ka rääkinud läbi, kus kõik äh, arvud on kirjas ja ma ütlen ka komisjoni aadressil väga konkreetselt, et me peame kui meil on endal tegevusluba, äh, me peame projekteerimisfaasis nii palju aitama igasuguste ehitusspetsialistidega, nii et üks koma kaks miljonit oleme praegu äh, inimestele andnud äh, Äh, küsimuste reguleerimiseks äh, võimaluse, meil on olemas need äh, organid ja saaksime ise teha need asjad odavamalt, loomulikult personali jaoks on juba raha välja antud, aga ma olen väga kriitiline selles osas ja ma kutsun komisjoni üles siin agentuure teisiti käsitlema, siin meile üldse neid arveid ei toodudki välja ning äh, järelevalvetoodjaks on ka veel mingi kolmas ettevõte palgatud, nii et meil on vaja nendest äh, summadest kinni pidada, nii et me saaksime kolleegidele konkreetselt anda ülevaate. me tahame ka ruutmeetrite arvu teada, me oleme pidanud kinni nendest äh, siis ja nüüd, me olen andnud ka, lasknud anda ka täna kinnituse selles osas, et Äh, meil andmed olemas on ja nüüd äh, komisjon peab andma meile ülevaate lisaks äh, me ei saa lihtsalt blankotšeki lisa kuludeks anda, me oleme kriitiliselt ka saanud aru sellest, et siin ei ole kolimis ja muudeks kuludeks midagi ette ja nähtud ja plaanitud, Liisa, EU-Liisa seda veel ei teadnud ka nii et need on planeerimata kulud täiesti veel ja meil on vaja saada täpne ülevaade, kuidas kulud on läinud, kuidas ehitustöö kulgeb ja kas meie kulumääradest on kinni peetud. siis on meil kõik julgestusvõimalused siia sisse ehitatud, mis vajalikud on ja ei saa olla nii, et EU lisa, kes ülivanas äh, hoones on, et äh, siin äh, ei ole Äh, nende turvalisuse äh, jaoks dokumendid olemas, meil on vaja andmekaitse huvides aga neid äh, dokumente saada, nüüd on need alla kirjutatud, meil on need ka olemas, aga ma ütlen lihtsalt, et liiga kaootiliselt, liiga aeglaselt ja liiga vaevaliselt on need dokumendid jõudnud meie juurde. me oleme kolleeg Hoffmanniga siin võidelnud nii, et me kell kaheksateist jõudsime täna üldse mingisuguse lahenduseni selles osas. suur tänu teie tähelepanelikkuse eest kas keegi soovib selle kohta midagi öelda, kas peaks selle kaks äh, nädalat edasi lükkama, hääletamise tähendab? peaks me ju Liisa ja komisjoni käest küsima, sellepärast nad palusid meilt, äh, kui me pärast eelmist korda selle edasi lükkasime, et me peame Äh, mitte midagi ütlema, sellepärast et muidu äh, nähakse seda jaana, nii et me peame negatiivse arvamuse ütlema, kui me tahame ei öelda, nii et mina olen siin süüdi praegu, aga ma teeksin ettepaneku, et rohkem kui arvamus me ei saa siit ja rohkem kui neid äh, arve me ka ei saa, kõik on meie ees praegu ja seetõttu ma ütleksin, et võtame oma arvamuse vastu, sellepärast et siis me saame oma kriitilise arvamuse välja öelda, samas aga raami seada, seda piirata ning võtta äh, Äh, andmeturvalisuse ja muude and,, muude asjade äh, kriteeriumid ka üle. esimehel pole mikrofoni. Oh, le document, le draft vous a été distribué. niisiis, äh, saite selle raporti dokumendi täna õhtul, olete võinud sellega tutvuda ning kas te soovite praegu ja enamus tundub äh, soovi selle praegu reageerida. härra esimees, äh, täpselt seda ma ütlesingi, et äh, Strasbourgis on väga palju erinevaid asju vaja katta, siin on väga palju krunte, kus peaks olema hooneid, siin on täpselt meil ruutmeetri hind, hinnad, kui palju ruutmeetreid peaks olema, kui palju ennem oli äh, Äh, kui palju konteinereid on toodud ja B all on kirjutatud, mille jaoks projekt on ette nähtud, nimelt äh, et põhihoone tuleb uuendada ning äh, tuleb siia juurde lisahoone ehitada ning energiajulgeoleku jaoks on vaja luua uus hoone osa, täpne ruutmeetrite arv on ka olemas, nii et meil on viis tuhat kaheksasada kaksteist ruutmeetrit tulevikus pinda ning meil oleks äh, üle viie tuhande äh, ruutmeetri tulevikus, äh, saja kuuekümne kuue inimese asemel oleks, on meil siis sada kakskümmend neli, see on EU-LISA kasvamise ruum, nii nagu planeeritud on, ning kulud, mida ma kritiseerin varajases hoiatuses, olid koos reserviga kaks miljonit ja üheksateist miljonit ette nähtud, nüüd ilma reservita on kakskümmend kolm miljonit, kakskümmend kolm ja pool ja edasi kakskümmend neli peaaegu miljonit, olen vaadanud need kulud konkreetselt üle, üks koma kaks miljonit eh, personal, eh, sada seitsekümmend tuhat eh, kruntide jaoks, ülejäänud kinkis meile Strasbourgi linn edasi üheksateist koma kaks miljonit eh, esimeseks ehituseks ja uuenduste jaoks siin üksteist koma üheksakümmend kaks, edasi ebakindlusfaktor, mis on kaks protsenti, alati kiidame heaks, ja siis ehitusjärelevalve sada kuus kakskümmend tuhat ja äh, kolmteist tuhat kontere-, konteinerite transport, ma kritiseerin EU-Liisat esiteks ja komisjoni ka selleks, et esiteks võttis väga kaua aega, kuni informatsioon kohale jõudis äh, ning äh, tulevikuks on vaja meil saada seda kiiremini ja ülevaatlikumalt, teiseks Euroopa Komisjon selle asemel äh, et üks koma kaks miljonit äh, välja anda, oleks pidanud ise äh, omad organid tööle panema, see raha on aga juba välja äh, antud, seda me heaks ei kiida, see on juba läinud, see raha, nii et selles ühes koma kahes ei muutu mitte midagi, see on otsas kõik, seda ma kritiseerin ka siin arvamuses, et asi on niimoodi läinud. kolmandaks, varajane hoiatus Äh, mis ei ole antud raportöörile EU e lisalt, äh, parlament tegi siin küll vea, äh, seitsmeteistkümne asemel on nüüd üheksateist miljonit, lõppkokkuvõttes kakskümmend neli miljonit ja lõpetuseks, et me nõuame seda, et see kaks miljonit reservi, mis viisteist protsenti Äh, juba kulude suurenemist siin sisse arvestatakse, nendest kuludest tuleb kinni pidada, mida me arvestasime alguses ja kui need kasvavad, siis äh, tuleb meile ka anda ülevaade sellest. see on ka meie arvamuses nüüd kirjas niimoodi punkt punkti haaval, rohkem ei ole võimalik siit midagi kokku küpsetada, see on projekt, äh, mis on vajalik ja see on juba nädalaid ka teada. suur tänu, nii et enne seda, kui me selle hääletusele me panu, paneme, kas keegi soovib sõna? Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, zauważyłem od pewnego czasu, że austatud esimees, daamid ja härrad, mina olen juba mõnda aega pannud tähele seda, et meile antakse mingisugused äh, eelnõud, mille puhul ei ole meil üldse mingit võimalustki äh, tutvuda mõistliku aja raames, aga minu elukogemus näitab järgnevat kui ma pean otsustama äh, mingisuguse kuluallika üle, siis ma pean sellest teadma, ma pean teadma enne, kui see kulutus tehakse. aga näe, tuleb välja, et meie arvamus äh, ei huvita mitte kedagi. ja kui nii on, siis ma pean selle vastu hääletama lihtsalt põhimõtte pärast. kes veel soovib sõna? mitte keegi, siis hääletage proua Olmeeri ettepaneku, kes on poolt? ja kes on vastu? E-, esime-, enamus soovib seda arvamust toetada Äh, ma saan vabandada lihtsalt seda, et asi nii hiljaks jäi, see ei olnud meelega tehtud, aga ma olen täna pärastlõunal alles need andmed saanud, kell neli, nagu ütlesin. peame sellise tegu, tegevusviisi äh, ära lõpetama me ei võta äh, vastu enam selliseid raporteid, me ei võta hääletusele selliseid raporteid, mis meieni jõuavad vaid loetud minutid enne hääletuse algust. Äh, selline menetlus ei ole aktsepteeritav. sellised äh, tingimused ei ole rahuldavad ja neid me kritiseerime. ning äh, seda hoolimata proua Almeiri survest. tahaksin teile kinnitada, kinnitada siis seda, et kaks punkti, kõigepealt see, mis puudutas Äh, see puudutas siis turva sissepääsu, see lükatakse edasi, viimane punkt. see tuleb arutelu uuesti kahe nädala pärast. ja härra Fernandes nüüd, kes äh, räägiks äh, meile siis, kuidas toimusid kolmepoolsed läbirääkimised ning äh, sooviksin äh, tänada kõiki neid meie seast, kes neil läbirääkimistel osalesid. räägime sellest järgmisel kohtumisel. kui keegi teine sõna ei soovi, siis äh, äh, on koosolek lõppenud ja paluksin, et koordinaatorid veel mõneks hetkeks siia jäävad. kahjuks teisiti polnud seda võimalik teha kui meil oli mandaat, siis pidi mandaati arutama ja ärgem unustagem, et meil oli erakorraline kohtumine, ei olnud esialgselt ette nähtud kella seitsmest kohtumist, aga sellepärast, et kuna me pidime anda mandaadi, et see koosolek üldse toimus, e, praegusel e, vastasel korral oleks me selle arutelu pidanud kaks nädalat edasi lükkuma. ja veel kord sooviksin tänada tõlke, e, ilma kelleta poleks mõttevahetus olnud võimalikult, nad jäid palju kaug-, eh, kauem, kui nende tööaeg oleks seda ette näinud, sest meil pidid olema tõlgid kella kaheksani õhtul.